pädevad komisjonid on esitanud järgmised parandused parlamendi poolt vastu võetud tekstile. vastavalt kodukorra artiklile kakssada kolmkümmend üks lõige neli, need äh, korrektuurid, kui äh, äh, neid kinnitatakse, kui kahekümne nelja jooksul mõni fraktsioon või parlamendiliige ei esita omapoolset äh, vastulauset või ei nõua selle hääletusele panemist ning äh, parandused on avaldatud täiskogu koduleheküljel ning pealkirjad avaldatakse